So, liebe Kollegen. lugupeetud kolleegid. kell on kuusteist null neli ja sooviksin alustada Regionaalarengu Komisjoni esimese koosolekuga uuel ametiajal. ja kõigepealt tahaksin teid südamest tervitada tahaksin tervitada neid, kes äh, viimased viis aastat juba on teinud väärtuslikku tööd Regionaalarengu Komisjonis ja tahaksin eriti tervitada neid, kes esimest korda on parlamendis või siis kes esimest korda on kas täis- või asendusliikmed selles olulises komisjonis. ja kui ma räägin siin olulisest komisjonist, siis on see seotud sellega, et Regionaalarengu Komisjon on minu meelest väga oluline komisjon ja väga suure osa raha üle Euroopa eelarvest me otsustame siin ja seetõttu on töö siin ühest küljest ähm, peab käima ühest küljest äh, tõsiselt, teisest küljest äh, parteideüleselt, need ja minu saan öelda oma viimase viie aasta kogemusele tuginedes, et äh, see komisjon on teinud tööd niimoodi, et me tõesti oleme äh, ter territoriaalse arengu, ühtekuuluvuse ja piiriüleste programmide osas alati leidnud kokkuleppe siis, kui kõik on teinud koostööd, enamasti see õnnestus ja see on olnud ka selle komisjoni tugev külg ja ma soovin meile kõigile, et meil oleks olemas see soov teha koostööd ja soovin seda ka nendele, kes, kellest saavad äh, siin äh, es-, äh, komisjoni esimees ja aseesimehed. ja kõigepealt tegeleme siis komisjoni esimehe valimisega ja seda vastavalt kodukorra artiklile kakssada kolmteist. alustame kõigepealt äh, komisjoni esimehe valimisega, aga ka siis nelja aseesimehe valimisega. ja järjekord on siis selline, et kõigepealt valime komisjoni esimehe ja pärast seda valime aseesimehed. aga enne, kui me selleni jõuame, pean ma äh, rangete reeglite kohaselt lugema ette nende inimeste nimed, kes täna asendavad äh, liikmeid ja osalevad äh, hääletustel asendusliikmetena. S ja D puhul Andrea Kotsolinat asendab proua äh, Elisabetta Kornini. ECR fraktsiooni puhul Valdemar Tomaševskit asendab proua Isabella Elena Klotš. kuue puhul proua Martina Michelsit asendab austatud kolleeg Papadimoulis ta on siin, järelikult teda ei asenda keegi, vaid tegemist on olnud valeinfoga. ja mitteühinenute puhul asendab härra James Clancy't härra Nathan Gill. ja nüüd äh, esimehe valimine, enne kui me valime esimeest äh, pean nüüd kõigile meelde tuletama, et meil peaks olema siin ka hääletuskaart, et kellel ei ole hääletuskaarti, sellel on võimalus väga kiiresti hääletuskaart hankida kolmandalt korruselt, seal, kus on äh, kirjakastid, sealt paremalt äh, küljelt saab ka hääletuskaarte ja kui kõigil on äh, hääletuskaart olemas, siis ma uuriks, et kas meil on kvoorum koos, kvoorum on üksteist liiget, kvoorum on koos ja seega saame nüüd asuda esimehe valimise juurde ja esimene asi, mida ma pean tegema, on, et ma küsin, et kas on olemas ettepanekuid komisjoni esimehe valimiseks. proua Kreel, palun. meil on probleem siin ühe hääletusmasinaga ehkki äh, kaart on siin korralikult sees, et kas äkki mõni tehnik saaks tulla või siis äkki lähete teise kohta? vabandust, ütleb proua Kreel, nüüd asi toimib. ja nüüd paluksin, et kuue teeks oma ettepaneku kandidaadi kohta. tahaks välja pakkuda kan-, esimehe kandidaadiks äh, härra Junos Omaržee ja uuesti valitud liik-, uutele liikmetele ütlen, et Yunus Omarjee on olnud äh, täisliige ja aseesimees äh, selles komisjonis eelmisel ametiajal. ta on äh, pärit Reunioni saarelt ja ta toetab väga tugevalt ühtekuuluvuspoliitikat. aitäh ja pean nüüd paluma härra Omarjeed, et ta nõustuks kandideerima. härra Omaržee, kas te olete nõus kandideerima? jah, loomulikult, ma olen nõus ütleb härra Omarži. ma näen, et te olete täisliige ja, ja olete ka allkirjastanud äh, finantshuvide äh, deklaratsiooni ja käitumiskoodeksi, mul on see info edastatud ja seetõttu vastab teie kandidatuur reeglitele ja ma tahaks nüüd äh, küsida, et kas on teisi kandidaate, rohkem kandidaate ei ole. ja nüüd meil on valida kas me kinnitame esimehe ametisse aplausiga, kui me arvame, et me peaksime seda tegema. ja kui teisi otsuseid ei ole, siis me võiksime seda nüüd teha ja võiksime valida aplausiga härra Marchee Regionaalarengu Komisjoni esimeheks. ja õnnitlen südamest härra Maršeed, soovin talle kõike head ja annan talle nüüd meeleldi üle selle istekoha siin Euh, tahaksin kõigepealt äh, äh, õnnitleda teid kõiki äh, valituks osutumise puhul ja selle puhul, et valisite Regionaalarengu Komisjoni enda töökohaks. tegemist on suurepärase komisjoniga, mis tegeleb ühtekuuluvuspoliitikaga ja mis tegelikult tegeleb solidaarsusega mis äh, on ju Euroopa idee keskmes. ma tean, et ma võin arvestada teie toetusega, teie kõigi toetusega, vähemalt ma loodan seda, aga äh, ma kinnitan teile, et ma kuulan teid kõiki äh, sellel olulisel ametikohal, mille te mulle täna andsite. ja meil on väga oluline päevakord me oleme juba alustanud eelmisel ametiajal väga heas koostöövaimus Euroopa Komisjoniga ja tervitan äh, volinik Kretsut, aga ka Euroopa Parlamendi Eesti poolt on väga palju head koostöötahet olnud ja me peame väga kiiresti äh, jätkama seda tööd, aga nüüd äh, jätkakem meie koosolekuga mis peab kiiresti edasi liikuma, sellepärast et kuusteist kolmkümmend peame selle saali vabastama ja me hakkame nüüd tegelema esimehe as-, esimese aseesimehe valimisega. ja meil on siin juba asendusliikmetest juttu olnud, selle juurde tagasi ei tule, et kas on uusi täisliikmeid, kes tasevad e-, ennast asendada, ei usu, et oleks. ja ma siis äh, äh, palun esitada esimehe, esimese aseesimehe kandidaate. aitäh, ütleb härra Novakov. ühinen teie tervitussõnadega uutele liikmetele ja ka nendele, kes on taasvalituks osutunud. E, tõepoolest hakata tegema väga olulist e, tööd ja mi-, mul on au e, Rahvapartei koordinaat-, koordinaatorina pakkuda välja äh, härra Kristof Hetmani kandidatuur, ma arvan, et äh, ta oleks äh, väga hea esimene aseesimees ja ta on olnud äh, regionaalarengu riigisekretär, ta on kogu elu tei-, tegelenud riigi, äh, regionaalarenguga ja mina kutsun erinevaid fraktsioone üles hääletama tema poolt. aitäh, kas on teisi kandidatuure? ma ei näe, et äh, oleks teisi kandidaate, nii et sama menetluse alusel arvan ma, et võime äh, kinnitada kandidaadi äh, ametisse aplausiga, kui äh, lugupeetud kolleeg Hetman on nõus. härra Hetman on nõus. väga hea. saame äh, kinnitada teid ametisse aplausiga ja ma palun, et te tuleksite siia poodiumile minu juurde Le président provisoire a rappelé euh, les règles ajutine esimees, koosoleku juhataja tuletas meelde reeglid, mis äh, äh, puudutavad aseesimeeste valimist, eelkõige kodukorra artikkel kakssada kolmteist, tuletan teile meelde, et juhatus ei tohi olla, äh, ei tohi koosneda ainult meestest või naistest ja kõik aseesimehed ei tohi olla pärit samast liikmesriigist võttes arvesse seda teavet, mida on saanud Regionaalarengu Komisjoni sekretäriaat, äh, et on üsna suur oht, et meie juhatus ei äh, vasta äh, soolise mitmekesisuse nõuetele ja selleks, et fraktsioonidel oleks aega kokkuleppele jõuda, teen ettepaneku, et me saaks äh, teise, kolmanda ja neljanda aseesimehe valida järgmise eh, Regionaalarengu Komisjoni koosolekul. et kui te olete nõus, siis kahekümne teisel ja kahekümne kolmandal juulil kohtume selleks, et eh, jätkata hääletamist, selleks, et lõplikult eh, panna paika meie juhatuse koosseis, mis praegu koosneb siis kolleeg Hetmanist ja minust. aitäh! Oui. Ich bitte sehr um entschuldigung. ma palun väga vabandust, ütleb proua Kreel, et äh, ma üritan äh, seda ettepanekut, mida te just äh, tegite ja ma loomulikult meie fraktsiooni nimel tahaksin teile südamest õnne soovida, aga ma arvan, et me saame teise ja kolmanda aseesimehe siiski ära valida kuna mingeid välistamiskriteeriume ei ole, mis äh, takistaks nende aseesimeeste valimist, nii et äh, seega ma paluksin, et me siiski veel mõnda aega hääletaksime. väga hea. ma annan äh, uueneva Euroopa koordinaatorile sõna. aitäh, palju õnne. ma ka mina paluksin, et me jätkaksime hääletamist aitäh, kui me lükkame edasi, siis ma arvan, et meil on rohkem manööverdamisruumi, leidmaks parimaid kandidaate, nii et me vastaksime kõigile kodukorra reeglitele. ma tahaks öelda, et see kohustus, et meie juhatus peab olema sooliselt tasakaalustatud, see käib kõigile fraktsioonidele äh, mitte ainult Rahvaparteile. nii et äh, toetan äh, seda ettepanekut, et lükkame hääletamise edasi. Eh, <clears throat> come gruppo ID Identità e Democrazia, come quarto vicepresidente, noi... ei, meie olime välja pakkunud härra Donato, proua Donato kui ta ei ole sugu vahetanud, siis on ta äh, naisterahvas, nii et alternatiive siin äh, on. ja äh, kui proua Donatot äh, ei aktsepteerita sellepärast, et ta on ID-st äh,, siis see on teine asi, aga soolise tasakaalu küsimusega siin probleemi ei ole. nii et meie ettepanek on äh, olemas seega eh, ollakse tema vastu sellepärast, et tema on ID fraktsioonist. Très bien. Je pense qu'il y a väga hea, ma arvan, et on suur risk. mitte, see ei ole kindel, aga on suur oht, et meie juhatus hakkab koosnema üksnes meestest vastavalt nendele kandidaatidele, keda on esitatud ja te teate, et meie juhatus äh, tuleks ka esimeste konverentsil lõplikult heaks kiita ja äh, seetõttu on oht, et äh, meie tänast hääletust ei kinnitataks siin äh, jah, ei ole võib-olla olnud piisavalt aega selleks, et äh, fraktsioonide siseselt äh, leida usaldusväärseid ettepanekuid ja mm, võib-olla oleks vaja süvitsi minevamaid arutelusid, aga ma palun, et ei seaks tänaseid hääletusi liiga suurde ohtu ja teen uuesti ettepaneku hääletus edasi lükata, sest muidu me võime sattuda olukorda, et meie juhatuse koosseisu ei kinnitata, aitäh ähm,. proua Kreel äh, lootes heale koostööle järgneval viiel aastal võtan oma ettepaneku tagasi ja olen nõus teie ettepanekuga aitäh, Konstants. olen teiega nõus ja olen kindel, et selles vaimus õnnestub leida väga kiiresti lahendus ja annan viimast korda sõna meie kolleegile ja siis lõpetan koosoleku. vabandust härra esimees, ma pean veel kord paluma, et me nüüd valiksime tei-, kolmandat ja neljandat teist ja kolmandat kandidaati, sest et meil on äh, kandidaat, kes on naisterahvas. ja see, et me oleme nüüd aplausiga ametisse kinnitanud esimehe ja aseesimehe, esimees, esimese äh, aseesimehe, et ma ei saa aru, et miks me ei saaks siis äh, kolmandat ja neljandat aseesimeest ametisse kinnitada. ma arvan, et ma ütlesin piisavalt selgelt, mida ma arvan, ma arvan, et me saame lõpetada tänase koosoleku ja kohtume uuesti kahekümne teisel, kahekümne kolmandal juulil. aitäh!